toetuse eest ning annan talle nüüd võimaluse meie koosolekut edasi juhatada. Uh... aitäh, head kolleegid, läheme edasi järgmise teema juurde meie päevakorras, nimelt asjakohastatud teave Venezuela olukorra kohta ja Venezuela põgenike ja sisserändajate kriisi käsitleva rahvusvahelise konverentsi kokkuvõte nagu te teate, siis välisteenistus koostöös ÜRO kõrge esindajaga korraldas eelmisel nädalal siin Brüsselis rahvusvahelise konverentsi, et üleilmselt jõud ühendada käsitledes olukorda Venezuelas ja nelja koma viite miljonit Venezuela kodanikku, kes vajavad meie abi praegusel dramaatilisel ajal. riigist põgenevate isikute arv võib aasta, kahe tuhande kahekümnenda aasta lõpuks jõuda kuuekümne viie miljonini ning see on palju rohkem kui see viis koma kuus miljonit isikut, kes on lahkunud Süüriast alates kahe tuhande üheteistkümnendast aastast. Euroopa Liidu seisukoht on, et see humanitaarkriis on inimpõhjustatud inimtekkeline, millele on vaja poliitilist lahendust ning see peab tulenema ikkagi Venezuelast ja seda peavad toetama nii piirkondlikud äh, partnerid kui ka rahvusvaheline kogukond Euroopa Parlament on korduvalt väljendanud toetust proua Mogherini tegevusele ning leiab, et ainult vaba, läbipaistev ja usaldusväärne valimiste läbiviimine pakub pikaajalist lahendust Venezuelani. siin on ka meie kolleeg Javier Lopez, kes osales konverentsil ning ka proua Veronique Lorenzo, kes on Lõuna-Ameerika üksuse juht välisteenistuses kes annavad nüüd ülevaate konverentsist ning ka olukorrast Venezuelas ning tutvustavad siis eelmise nädala rahvusvahelise solidaarsuse konverentsi järeldusi. sõna saab ka härra Jorge de la Caballera, kes on komisjonis Defco peadirektoraadis vastava üksuse juht, aga nüüd annaksin sõna härra Javier Lopesele, palun. suur aitäh. nagu te sel-, hästi ütlesite, möödunud nädalal, esmaspäeval, teisipäeval toimus Brüsselis rahvusvahelise solidaarsuse päev eh, Venezuela eh, pagulaste eh, abistamiseks. ma ei hakka kordama seda, mida te ütlesite, kuid mõned äh, kokkuvõtted ma siiski teeksin ning äh, ütleks paar sõna ka selle kohta, äh, selle üle, et äh, proua Mogherinil oli soov seda küsimust arutada, sest tegemist on meeletu pagulaste vooga, üks suuremaid maailmas ja suurim Ladina-Ameerikas, tegemist on viie miljoni pagulasega ja seda riigis, kus elanikke on kolmkümmend miljonit ehk äh, tegemist on äh, siis äh, sellise pagulaste vooga, mis käib tavaliselt kaasa sõjaga ning kahjuks ei, sellele ei pöörata rahvusvahelist tähelepanu, vähemalt mitte nii palju, kui see seda väärt oleks Eh, ja avalik eh, rahvusvaheline üldsus on ometi sellest, eh, sellepärast ka vastutav. igatahes selge on see, et lähiajal lahendusi pole ette näha ning nagu te teate, on need seotud ka uute kohustustega, eelarvesurvega vastuvõtvatele riikidele. kaheksakümmend protsenti toimub piirkonniti ja nagu te teate, tegemist on naaberriikidega, mis on vaesed, neil on eh, niigi, eh, niigi pingelises olukorras eelarve ning rõhutama peab ka seda, et Quito protsess, mis eh, peab aitama koordineerida olukorda, aidata ligipääsu sanitaarsüsteemile, vastastikust diplomite tunnustamist ning muid selliseid küsimusi, äh, mis käivad kaasas äh, elanikkonna massilise äh, ümberpaiknemisega. meie võtsime sõna Euroopa Parlamendi nimel, ma sain seda teha ja ma olen väga tänulik selle võimaluse eest. rõhutasime seda, et keskenduma peab ohvritele Eh, mõtlema peab vastuvõtvatele riikidele, näiteks eh, Kolumbiale, samuti Ecuadorile, Peruule. Eh, ning samuti tegime üleskutse koostöö jätkamiseks, samuti ka finantsküsimustes rahvusvahelisel tasandil, Euroopa Liidu tasandil kriisi lahendamiseks ning lõpetuseks ütlen kiiresti, et meie kui institutsioon jälgime tähelepanelikult seda, mis toimub Venezuelas, oleme vastu võtnud viimase viie aasta jooksul üksteist resolutsiooni, see on väga hea. ilmselt me ei ole sellele piisavalt tähelepanu pööranud, millised tähel-, tagajärjed humanitaarvaldkonnas sellel kriisil on, teeme seda järgnevatel kuudel, et keskenduda rohkem äh, tagajärgedele eh, ning tahaksin meenutada ühtlasi ka seda, et eh, lahendused riikide jaoks, eh, et probleem lõplikult lahendada, peaks olema rahumeelne, demokraatlik, mis survestaks praegust režiimi, mis riigi olukorda kontrollib ning äh, samuti tuleb äh, kontaktgruppi kasutada surve avaldamiseks, äh, sest praegusel hetkel olukorra põhiline ohver on Venezuela rahvas. aitäh selle sissejuhatuse eest, härra Lopes, ja aitäh, et oma kokkuvõtteid meiega jagasite. nüüd saab sõna proua Veronique Lorenzo. suur tänu teile, esimees, ja aitäh, et kutsusite meid sellele arvamuste vahetusele ja ma alustan sealt, kus parlamendi austatud liige lõpetas. tegemist on poliitilise patiseisuga. see jätkub äh, Venezuelas ja aina suuremad äh, järelmid on sellel äh, majanduslik ja sotsiaalne ning humanitaarne ja selles piirkonnas on väga suured regiooni eh, stabilis-, ebastabiliseerivad eh, olukorrad. Eh, seitse miljonit venezuelalast on praegu abi vajamas rohkem. rohkem kui üheksakümmend protsenti elanikkonnast on allpool vaesuspiiri elavad ja kolm koma seitse miljonit alatoitumuses ning rohkem kui viiskümmend protsenti lastest ei käi koolis Äh, muidugi selle tulemusena on umbes viis tuhat inimest igapäevaselt riigist lahkumas ning aasta lõpuks äh, on see, nagu te ütlesite, viis miljonit äh, Venezuela migranti. ning see on väga sügavad institutsionaalsed ja riigil probleemid toonud kaasa, sealhulgas ka demokraatia kadu ja õigusriigi põhimõtete kadu Michel Bachelet, eh, ÜRO inimõiguste ülemkomissar, ütles, et eh, tegemist on väga tõsiste eh, süüdistustega, mida ei saa ignoreerida. Venezuela, nagu te teate, on valitud ühe julgeolekunõukogu vabandust, inimõiguste nõukogusse ÜRO-s, mis peaks ülal hoidma inimõigusi ning toetama just eri Äh, mehhanisme, mille äh, nõukogu on vastu võetnud, sealhulgas USA, ÜRO poolt toetatud äh, faktileiu missiooni. me oleme öelnud mitmel korral, et staatus quo ei ole võimalus ja kriisi pole võimalik lahendada ilma selleta, et toimuksid demokraatlikud presidendivalimised, et Rahvusassamblee õigustest kinni peetaks ning et pöörataks tagasi tagasi demokraatliku kontrolli äh, mehhanismide juurde. meile äh, valmistab väga muret praegu, et äh, läbirääkimised on lõpetatud, äh, mida vahendas Norra ning et me ei ole jõudnud tegelikult poliitilise protsessiga mitte kusagile, esindajaid pole valitud. ning presidendivalimised ja avalik kohalike võimude taasinstitutsionaliseerimine, mis äh, võimaldaks äh, äh, minna edasi demokraatlike protsessidega. lahendus jah, tuleb Venezuela poolt, aga me oleme näinud viimaste kuude jooksul, et selle kriisi ulatus ning geopoliitiline mõju tegelikult nõuab ka rahvusvahelist kogukonnalt aktiivset tuge. ning üheskoos tuleb töötada selle nimel, et et demokraatiale siire oleks ol-, äh, rahumeelne. rahvusvaheline kontaktgrupp ja Euroopa Liit on jätkanud tööd selleks, et diplomaatial oleks võimalus ja et luua poliitilise protsessi jaoks manööverdamisruum, mitmel korral oleme me tagasi lükanud vägivaldsed lahendused, mis oleks viinud veelgi suurema humanitaarkatastroofi tekkeni. me oleme kohtunud rahvusvahelise kontaktgrupiga äh, eelmise aasta, eelmise nädala, vabandust, konverentsi äh, järelmina ja väga tugevat äh, avaldused tehti seal, mida väga tugevalt kritiseeris praegune režiim. me oleme püüdnud paluda abi äh, ja pöörduda rahvusvaheliste äh, osaliste poole ning äh, sidusrühmadega rahvusvaheliselt hoiame me praegu kontakte. Venezuela eri nõustaja, kõrge esindaja poolt härra Iglesias peaks minema Caracasesse järgmisel nädalal. Venezuela enda poolt võib öelda niimoodi, et Euroopa Liit kasutab edasi meetmeid ja survemeetmeid just ähm, sealhulgas, kui läbirääkimised ei vii tulemusteni ja ei ole teht-, ei ole tehtud heas usus. Äh, endiselt äh, on äh, meil suunatud sanktsioonid, mis tavainimest ei tabaks ja me oleme võtnud vastu lisasanktsioonid seitsme indiviidi puhul kahekümne kuuendal oktoobril, sealhulgas äh, kapten Costa surma puudutavalt ning kakskümmend viis äh, üksikut, äh, üksikisikut on suunatud sanktsioonidega kaetud seega. oleme valmis ka tegutsema juhul, kui lõplikult peatatakse läbirääkimised. nüüd pöördun äh, humanitaarabi äh, pool, küsimuste poole. Äh, Euroopa Liit on olnud tegelikult kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast Venezuelast tegev ning rohkem kui sada seitsekümmend miljonit eurot on Venezuelas sees ja regioonis laiemalt äh, humanitaarabiks pühendatud ning progressiivselt on ka Euroopa Liit aidanud venezuelalasi oma riigis, aga aidanud ka regiooni riike, mis on pidanud toime tulema äh, varjupaika otsivate inimestega ja selle suure arvuga. Tagido protsessi osas võib öelda, et riigid on juba poliitilist toetust sellele algatusele äh, ette näinud, tegemist on regionaalse koostöö vormiga, mis äh, puudutab äh, menetlusi äh, ja poliitikaid ning äh, võtab kollektiivselt sihile selle kriisi. ja kuna eelkõnelejad ütlesid, et kriis on nüüd saanud regiooni riikidele oluliseks poliitiliseks prioriteediks, siis Euroopa poolt ei ole olnud väga palju tähelepanu sellele pööratud ning krooniliselt on see olnud ka alarahastatud, kuna tegemist on suurima pagulaste vooga Äh, Ladina-Ameerika riikides ja järgmiseks aastaks äh, kõige suuremaga maailmas. ja seetõttu on väga kiire ja akuutne küsimus äh, see, et inimesed pööraksid tähelepanu kriisile ja et rahalisi vahendeid oleks tagatud piisavalt, et lahendada kriisi riikides. ning rahvusvahelisel solidaarsuskonverentsil eelmisel nädalal seda ka räägiti, mida Euroopa Liit ja äh, äh, IOM äh, toetasid. aga nüüd mõned aspektid võtmaks kokku, millised on konverentsi tulemused. tõesti, tegemist oli edulooga, mis puudutas nähtavust, osalust ja ka sisulises mõttes meil oli sada kakskümmend delegatsiooni, rohkem kui viissada osalejat ja viisteist 15 delegaati äh, ministeeriumite tasandil, meediakaetus oli väga hea, siin oli mitmeid äh, artikleid, mis avaldati ja sotsiaalmeedias oli ka jälgijate arv suur. võib öelda, et me oleme täitnud oma eesmärgi, et teadlikkus on suurendatud äh, sellest, kuivõrd halb on olukord Venezuela pagulastele ning kui hulle, palju hullemaks võib olukord muutuda, kui me ei leia äh, loovaid lahendusi üheskoos. tahaksin nimetada kolme aspekti, mis puudutab arutelu sisulist poolt ja mis aruteludest välja koorusid. esiteks, vajalik äh, on kollektiivset äh, tegutsemist äh, rakendada ning tuua need eh, riigid kokku selleks, et leevendada pagulaste olukorda, mitte sellepärast, et inimkannatusi oleks vähem, aga sellepärast ka, et meie tegevus oleks eh, kulutõhusam ja et eh, riigi panus ei peaks olema nii suur. kuna inimeste väljavool jätkub, siis kriis jätkub ja ksenofoobia ja pinged kasvavad. sellepärast on Quito protsessil vaja ka tegelikult rahvusvahelise Äh, kogukonna tuge. teiseks, äh, humanitaarvajadused äh, ja vajadus toetada integreerumist pagulaste puhul, eriti pakkudes just võimalust neile tööturule siseneda tegelikult on olukord selline, et ilmselt kriis süveneb, äh, olukord muutub palju hullemaks, enne kui ta paranema hakkab. ja paljud riigid rääkisid sellest, et äh, vajalik on äh, seda olukorda ja kriisi kasutada ära, kasutada ära seda riigi majandusarengu jaoks, aga selle kriisi suurus on niivõrd oluline, meil on vaja loovaid lahendusi leida äh, ka finantstoeks uusi vahendeid, aga tuua ka Arengupank ja erinevad äh, eradoonorid äh, sellesse skeemi selleks, et seda aitamishooba suurendada. ja temaatilistel sessioonidel šokeeris mind see, kuivõrd oluliselt tuli haavatavate rühmade osas äh, Äh, välja, et äh, endiselt on tegemist äh, soopõhise vägivalla ohvritega naiste ja tütarlaste puhul näiteks. tulemusel nägime ka, et on ka hästi haritud inimesi, kes on pagun-, pagenud ja saavad hästi hakkama, aga siis on ka võib-olla halvema sotsiaalmajandusliku taustaga või harit-, väiksema haridusega inimesi, kes pagevad ja nemad satuvad kindlasti inimkaubitsejate küüsi. ja just nende haavatavate gruppidega peaksime rohkem tegelema. tahaksin lõpetuseks öelda, et esiteks, kuna tegemist ei olnud äh, vahendite äh, lubamise konverentsiga, doonorite konverentsiga, siis äh, väga paljud osapooled jõudsid selleni, et tegid ikkagi oma abipakkumise, jõudsime saja kahekümne miljoni euroni ja Euroopa Liit on äh, lubanud äh, jätkata samasuguse toega, nagu siiamaani on see olnud. Äh, ja lõpetuseks tahaksin öelda, et tegemist ei ole mitte ühekordse sündmusega, vaid see peab olema pideva toetuse mobiliseerimise perioodilise algatusega. Quito protsessi kohtumine Bogotas toimub dets-, novembris, detsembris üleeilne pagulaste konverents Äh, Genfis äh, detsembris äh, ja Guido protsessi järjekordne kohtumine sealt edasi veel. nii et võib-olla mõte doonorikonverentsi jaoks, mida võiks pidada järgmise aasta esimesel poolel, võiks olla ilmselt üks mõte. näiteks Washingtoni Maailmapanga aprilli kohtumisel võiks see nii olla suur aitäh, proua Lorenzo, teile ettekande eest, head kolleegid. aeg on otsa saanud, nii et jätkame mõneks minutiks veel, aga ilma tõlgeta ütleb esimees töökeeleks seega inglise keelt. ja härra Holger Tegela Cavaliera saab sõna kaks minutit. Thank you, Mr Chair, I was planning to speak in spanish, let's switch into english